sellepärast et äh, nii põhiseaduslikud kui ka majanduslikud reformid äh, teenivad Ukraina kodanike huve. Äh, suur tänu, kolleeg Valean ja järgmisena Roheliste ja Euroopa Vabariigi fraktsiooni nimel kolleeg Haams